lugupeetud daamid ja härrad, te kindlasti mäletate, et kuuendal juulil äh, ma sanktsioneerisin härra Korbin Mikket, kuna ta seitsmendal juunil äh, väljendus ebasobivalt Aafrika migrantide suhtes. Korbin äh, Mikke esitas omalt poolt kaebuse selle sanktsiooni peale juhatus tegeles selle kaebusega ja ühehäälselt kinnitas minu poolt väljendatud karistust. härra Korbin Mikke kaotas kümne päeva päevarahad ja ta ei saa osaleda parlamendi koosolekutel viie päeva jooksul välja arvatud täiskogule hääletamine ja see karistus hakkab kehtima tänasest. Itaalia ametkonnad on andnud teada, et Angelo Giorca on äh, valitud äh, ametisse äh, Itaalias ja teda asendab uus kolleeg härra Bonanno, ta saab osaleda